in eh, italiano. tere pärastlõunast kõigile, meie tänane istung läheb nüüd edasi ning eilse istungjärgu protokoll on kättesaadav, kas teil on märkusi teha, tundub, et ei ole, seega on protokoll kinnitatud tänane päevakord näeb ette, et meil on ühine arutelu Euroopa poolaasta kohta ning Ferreira raport kõigepealt. me võime nüüd kohe anda sõna anname sõna kõigepealt Andres Schwabile, palun. Prego. suur aitäh, äh, ma olen ka sama üllatunud nagu teie